kallid kolleegid, me oleme täna siia kogunenud selleks, et pidada maha väga pingeline ja väga pikk koosolek, mille jooksul tuleb meil avaldada arvamust Äh, tuhande saja üheksa muudatusettepaneku kohta, mis puudutavad kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet. Äh, tahaksin tänada meie raportööre, pearaportööri, teiste eelarveosade raportööre kogu selle töö eest, mida nad on teinud. Äh, nad on seda tööd teinud äärmiselt usinalt, töötades päeval ja ööl Äh, tahaksin tänada meie sekretäriaati, äh, fraktsioonide nõunikke, kõiki neid, kes äh, võimaldasid meil selleks suureks tööks ja selleks eelarveks valmistuda võimalikult hästi. Te teate, et on väga raske ette näha, mis hakkab toimuma kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eelseisvatel päevadel ei ole sugugi välistatud, et me veel peame siin eelarvet muutma. tõepoolest, nõukogu ja, ja volinike kolleegium, volinike kolleegium tuleb kokku kolmapäeva hommikul selleks, et kiita heaks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paranduseelarve eelnõu ja sellel eelnõul on ka mõju kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele nii maksete kui ka kulukohustuste koha pealt. ja tahaksin teile öelda, et proua Georgieva, kes on eelarve küsimustega tegelev volinik, on teinud ettepaneku, et pärast volinike kolleegiumi kohtumist äh, Äh, tuleb ta siis äh, kas kolmapäeva äh, lõuna ajal või pärastlõunal siis kohe siia, nii et, et kui me oleme selleks ajaks oma hääletuse lõpetanud, siis toimub meil täiendav koosolek, kus saame siis mõtteid vahetada proua Georgievaga. ma arvan, et see arutelu võiks toimuda ka esmaspäeva pärastlõunal Strasbourgis, aga Äh, äh, äh, proua Georgieva on valmis meid juba reaalajas informeerima sellest, mida siis volinike kolleegium nõukogule välja pakub. ja kahekümne esimesel oktoobril avaldab oma arvamuse siis nõukogu ja siis saab juba parlament avaldada oma arvamust ka rändepaketi kohta. ja tahaksin veel mainida sedagi, et see päevakord, mis on välja pakutud, ma loodan, et te kiidate selle heaks proua Kardja Saval. jah, aitäh, esimees. arvestades seda, et ei ole esitatud muudatusettepanekuid paranduseelarve kuus kohta, peaksime panema selle hääletusse, kui homme hääletame üldeelarvet me ei saanud äh, seda varem päevakorda panna, sest päevakord oli juba ära saadetud ja heaks kiidetud, aga võib-olla homme. kas homme või ülehomme, ütleb esimees. minul ei ole selle vastu mitte midagi, niisiis äh, teie äh, raportit vaatame me siis pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve hääletust, seda enam, et siis teie sellele paranduseelarvele muudatusettepanekuid ei ole, niisiis päevakord on selliselt muudetud. ja nüüd tahaksin teid teavitada koordinaatorite otsustest viieteistkümnendal septembril toimunud koosolekul ja ka tänasel koosolekul kõigepealt palusime e komisjoni esimeeste konverentsilt luba luu-, koostada algatusraport eh, finantsra-, mitmeaastase finantsraamistiku kohta. me palusime samuti eh, artikli viiskümmend neli kohaldamist, mis puudutab arvamuse koostamist tööhõive eh, komisjonilt. see puudutab Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi eh, mõju ja lisandväärtust ajavahemikul kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist. Eh, me otsustasime ette valmistada eh, raporti selleks, et Äh, traditsioonilist äh, käibemaksu ja omavahendeid ning teisi meetmeid äh, uurida selleks, et sularaha nõudeid rahuldada. alaliseks raportööriks on Janus Lavandovski ja Gerard Depree ja samuti nõudsime kuulamist teemal, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku läbivaastamist ja Isabel Toma on raportööriks ja samuti Jan Olbricht. samuti palusime kahte uuringut üks nendest puudutaks mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist. ma juba mainisin, kes on kaasraportöörideks ja siis veel ka äh, uuringut, mis puudutab siis äh, seda, äh, kui palju toob sisse iga Euroopa Liidu eelarvest kulutatud euro selleks, et rakendada Euroopa poliitikaid erinevates liikmesriikides ja raportööri ei ole veel määratud. ma äh, äh, äh, tahan ka saata kirja, kus räägin nendest probleemidest, mis on seotud eelarvemenetluse ja meie koosolekute ajakava kokkusugimisega ja paneksin selle siis hääletusele ja arutusele seoses kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega me oleme saanud ombudsmanilt taotluse, mis puudutab äh, osalust triloogidel ja kuna samasugune nõudmine saadeti ka äh, AFCO, Conti ja Libe komisjonidele, siis ma, äh, me arvasime koos koordinaatoritega, et oleks võib-olla üksmeelselt vaja kolleegidega asja kooskõlastada Äh, ning töötada välja ühine lähenemine. me äh, tegime samuti ettepaneku ja otsustasime kutsuda Euroopa Parlamendi saadikud äh, ja omavahendite kõrgetasemesele töörühma liikmed meie komisjoni ette enne aasta lõppu. samuti Äh, andsime nõusoleku äh, taotluseks äh, Startup Europe, tegemist on äri, Prantsuse ärikõrgkoolide õpilastega, et nad saaksid olla siis täiskogu saalis kohal ja korraldada seal seminari ja samuti korraldame libekomisjoniga ühise koosoleku Ehm, mille teemaks on eelarve ees seisvad väljakutsed eh, seoses eh, rändevoogudega ning eh, selle kriisiga, millega me täna silmitsi seisame. see oleks siis võimalus nendel, kes käisid juulikuus Sitsiilias, anda ülevaate sellest, mis sellel missioonil toimus Eh, nii palju siis eh, nendest eh, asjadest, millest tahtsin teid teavitada, enne kui läheme siis muudatusettepanekute juurde ja hakkame hääletama kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üle. ja tahaksin teile kinnitada, et kolmanda septembri koosoleku protokoll on ilmselt saanud teie heakskiidu, keegi ei ole taotlenud Äh, protokolli muutmist, niisiis loeme protokolli kinnitatuks. niisiis, ja nüüd annaksin sõna meie raportöörile äh, selleks, et nad saaksid äh, sisse juhatada muudatusettepanekute läbivaatamise, nii et, et annan sõna härra Fernandesele, kes on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üldraportöör. palun, aitäh, esimees ma tahaksin tänada kõiki fraktsioone ja kõiki variraportööre, samuti kõiki koordinaatoreid tehtud töö eest. ja see töö on võimaldanud meil leida terve rea lahendusi. me oleme vastu võtnud juulis kaks resolutsiooni, milledes me paneme paika oma prioriteedid, toetada pagulasi me soovime tegeleda rändeküsimusega, see on nendes resolutsioonides väga selgelt välja toodud samuti need ähm, kolm E-d, tööhõive, ettevõtlus, äh, jällegi tõime välja kõik need eesmärgid, mida tahame edendada, nii et, et oleksin tänulik selle toetuse eest, mida läbirääkimiste käigus mulle osutati, selle tulemusena on valminud dokument, mille osas parlament loodetavasti käitub ühtme-, üksmeelsena äh, ja aitab meil kaasa siis nende eesmärkide saavutamisele, mida ma juba mainisin. Ehm, me oleme saanud üle tuhande muudatusettepaneku, ma arvan, et see näitab, eh, kuivõrd pühendunud kolleegid sellele teemale on ning eh, tegemist on siis tõesti mm, eh, selle tulemuseks on nüüd hääletus, millele kulub üsna palju aega. ma olen tänulik kogu töö eest, mis on tehtud et me oleme sellise üksmeele saavutanud, tahaksin tänada sekretäriaati ja iseäranis tahaksin tänada Guillaume'i, kes istub minu paremal käel, tema on ära teinud tohutu suure töö selle, selle nimel. samuti olen tänulik kõigile poliitilistele nõunikele, oma poliitilistele nõunikele Rahvaparteist, aga ka teiste fraktsioonide nõunikele. sest et siin parlamendis eh, on meil tõesti väga suurepärased inimesed. me pühapäeval vaatasime sekretäriaadiga läbi kõik need välja pakutud muudatusettepanekud ja ma ei unusta seda iialgi ja ei eh, unusta seda, kuivõrd toredad on sekretäriaadi inimesed, samuti fraktsioonide inimesed, erinevad nõunikud. Eh, Nad teevad tööd, mida ülejäänud maailm tihtipeale ei näe aga me kõik võime nende töö vilju äh, näha ning ma tahaksin teid kõiki tänada teie oskuste, pühendumuse ja suure töö eest, aitäh! aitäh raportöörile! Teie olete koordineerinud kogu seda suurepärast tööd, tahaksin teid selle eest tänada ja äh, õnnitleda ja nüüd härra Debre, teiste osade raportöör. ma teen väga lühidalt, esimees. ma soov, eelistaksin eh, teha väikese sissejuhatuse enne hääletust, kui me hakkame neid teisi osi hääletama, eh, sellepärast et ma ei tahaks neid eh, emotsioone kuidagi pisendada pärast kolleeg Fernandese sõnavõttu Äh, ja, ja emotsioonidega on muudatusettepanekute puhul alati tegemist. Eh, eh, jah, eh, kas nüüd selles raamistikus oleks võimalik teha üks avaldus, enne kui me alustame hääletust? jah, aitäh. ma üritan teha lühidalt ning ka oma tundeid vaos hoida Äh, härra esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, suur aitäh selle võimaluse eest võtta siin sõna, enne kui te alustate seda olulist hääletust. eelnevatel komisjoni kohtumistel, triloogidel ja erinevatel aruteludel, mis meil on toimunud, oli komisjonil võimalus kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõu tutvustada ning väljendada oma seisukohta ka nõukogu tõlgenduste kohta täna tahaksin lihtsalt juhtida teie tähelepanu erinevatele arengutele, mis on aset leidnud sellest ajast saadik, kui me mais oma eelarve ettepaneku tegime ja rääkida ka eelseisvatest sündmustest, mida ka esimees juba mainis. tõepoolest, mai lõpust saadik, kui komisjon esitas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõu, on mitmed olulised sündmused aset leidnud ning need on nõudnud seda, et Euroopa Liit reageeriks, näitaks üles solidaarsust ja vastutustunnet aeg äh, läheb nii kiiresti, et me oleme võib-olla unustanud äh, mõned asjad, aga äh, esimeseks oluliseks sündmuseks, mis viimastel kuudel aset leidis, oli Kreeka kriis. osana meetmetest Kreekat raskustes aidata pakkus komisjon välja suurendada struktuurifondide eelrahastamist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodil ja äh, samuti äh, ülejäänud viis protsenti kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümne aasta programmideni äh, siis eraldati kiirkorras. see mõjutas ühe miljardiga kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet ja meie arvates on seda Äh, võimalik kooskõlastada siis maksetega õõnestamata ja tahaksin seda siinkohal rõhustada, õõnestamata äh, seda eesmärki, mis meil on äh, maksmata arved vii-, ühtekuuluvuspoliitika vallas viia kahekümnele miljardile. meie esialgne hinnang on selline, et mõju kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele Äh, on võimalik viia vastavusse selle eelarve eelnõuga, mille me oleme juba välja pakkunud ja me äh, loomulikult oleme valmis teid kursis hoidma äh, maksete olukorda, aga pidevalt me oleme lubanud seda teha ja järgmine kohtumine on üheksateistkümnendal oktoobril. pärast suvevaheaega äh, puhkes piimakriis see oli jällegi üks sündmus, mis mõjutas eelarvet komisjon tegi teatavaks meetmete paki piimandussektorile ja samuti piimatoodete pakkumise pagulastele, see võib-olla jäi tähelepanuta, see oli viiesaja miljoniline pakett, aga komisjon pakkus välja siis terve ree meetmeid, meetmeid, mis võimaldaksid siis iga eurot kahekordse efektiga ära kasutada ja, ja kasutada piima siis nende toitmiseks, kes seda kõige rohkem vajavad. ja need on ka kirjas, kirjalikus paranduse ettepanekus kaks, mis esitatakse oktoobri keskel ja samuti meetmed, mis on suunatud siis puu- ja köögiviljasektori toetamisele pärast Venemaa eh, embargo pikendamist ja selleks, et toetada siis sissetulekuid põllumajandussektoris Äh, kolmas kriis, mis ei ole veel kuhugi kadunud ja mis ilmselt jääb püsima veel pikaks ajaks, on pagulaste kriis. Äh, tegemist on enneolematu kriisiga, äh, mis avaldab enneolematut survet Euroopa Liidu e- eelarvele. parlament täiesti õigesti oma suunistes seda juba mainis kui peamist prioriteeti ning andis tollal ka mõista, et selleks tuleb tegutseda rubriigis kolm äh, julgeoleku vallas ning äh, välisinstrumentide vallas rubriik neli äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõu nägi juba ette kakssada seitsekümmend kolm miljonit eurot täiendavate eraldistena just nimelt rändeküsimusteks on vajalik rakendada täiendavaid meetmeid, et tõhusalt reageerida pagulaste kriisile komisjon on rakendanud terve rea meetmeid, on teatanud tervest reast pakettidest, nendest kõige viimasest möödunud nädala. Need meetmed näevad ette eh, ümberasustamise mehhanismi nendele inimestele, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. möödunud nädalal nõukogu leppis selles osas kokku kuigi üksikasjalik mõju eelarvele eh, on osaks eh, para-, kirjalikust paranduse ettepanekust kakssada kuusteist, eh, on meil juba esialgsed hinnangud selle kohta, kuidas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet mõjutab seitse kaheksakümmend miljonit ümberasustamiseks, kuussada Süüria rändefondile ning samuti tuleb Frontexi, ASO ja Europoli võimekust suurendada. ja samuti tuleb tugevdada siis ka humanitaarabi andmist ja juhiksin tähelepanu, et mõned muudatusettepanekud, mis siin komisjonis on esitatud, juba arvestavad mõningate meetmetega, mis on vajalikud selle paketi ellurakendamiseks ja me tervitame Euroopa Parlamendi toetust selles küsimuses. Äh, nagu jah, esimees härra Artüi juba ütles, äh, on Äh, tegemist meetmetega, mida hakatakse ellu rakendama juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. olukorra pakilisus nõuab, et me rakendaksime meetmeid nii kiiresti kui võimalik ja seetõttu sellel kolmapäeval äh, pakub komisjon välja paranduseelarve eelnõu, äh, mis näeb ette erakorralisi meetmeid läbi AMIF-i ja sisejulgeolekufondi läbi Euroopa naabrusvahendite ja humanitaarabi ja ühtekokku kaheksasada miljonit eurot meie plaan on esitada äh, selline pakett, äh, mida saab käsitleda eraldi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest. komisjoni lähenemine hõlmab kahte aastat, aga meie arvates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paranduseelarvet võiks äh, parlamendis ja nõukogus läbi vaadata kiirkorras nii et, et see saaks vastu võetud nii kiiresti kui võimalik, nii et, et vahendid jõuaksid nendele, kes neid vajavad, nii kiiresti kui võimalik ning see ei peaks olema eh, eh, osaks läbirääkimistest lepitusmenetluse raames. kokkuvõtteks möödunud aasta mais esitasime enda arvates vastutustundliku eh, eelarve eelnõu, pidades kinni oma lubadustest, sealhulgas ka maksete kavast. Eh, oleme nüüd jätkanud EFSA rahastamist ning me Äh, oleme pidanud eelarve vallas reageerima ka nendele kriisidele, mis me, millega me silmitsi seisame ja me teeme seda samuti vastutustundlikult. ja arvestades, et rubriigis kolm enam mingit varu ei ole, kavatseme võimalikult palju ära kasutada äh, paindlikkust, mida võimaldab finantsraamistik, samas äh, peame me äh, kinni pidama eelarvedistsipliinis ning hoolitsema selle eest, et iga kulutatud euro annab maksimaalset tulemust ja keskenduda nendele valdkondadele, kus me saame midagi muuta ja need ongi just need valdkonnad, mida ka Euroopa Parlament on oma peamiste prioriteetidena välja toonud. Äh, lühidalt äh, mõned märkused ka Euroopa Parlamendi eelarve muudatusettepanekute kohta. me tõdeme rahulolutundega, et paljud muudatusettepanekud, mis Euroopa Parlamendi saadikud on esitanud, neid on eh, vist eh, tuhat kakssada seitsekümmend, eh, taastavad suures hulgas need maksed ja kulukohustused, mida komisjon oma eelarve eelnõus kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks välja pakkus nii et, et äh, kaotatakse ära need kärped, mida nõukogu on välja pakkunud. mõningatel juhtudel aga parlament on äh, tahtnud vahendeid suurendada palju enam, kui komisjoni eelnõus ette nähtud ja mainiksin mõningaid neist. kõigepealt, mis puudutab rubriigi üks A Ehm, me täheldame, et mitmed fraktsioonid ja mõned komisjonid on teinud ettepaneku taastada kulukohustused Horisont kahe tuhande kahekümnele Euroopa ühendamise rahastule sellele tasemele, ehm, mis oli enne EFSA kokkulepet. Ehm, mul ei ole vaja hakata selgitama, et komisjon tunnustab nende eesmärkide saavuta-, Äh, nende eesmärkide panust äh, tööhõive, ettevõtluse ja ettevõtlusvaimu edendamiseks. tahaksin juhtida tähelepanu aga sellele, et kuna rubriigis üks A on varud piiratud, siis igasugused vahendite suurendamised nõuavad paindlikkusinstrumendi kasutamist ning komisjoni lähenemine on, et me kasutaksime vertikaalselt kõiki paindlikkusvahendeid rubriigis kolm selleks, et rändeprobleemidega toime tulla Ehm, ja selle, seega me peame siin tõesti prioritiseerima, kuidas oma piiratud vahendid erinevates valdkondades kasutada. nüüd rubriik üks B, siis terve rida muudatusettepanekuid tahavad kulukohustusi suurendada noorte tööhõive algatuseks. põhimõtteliselt me töötame noor-, toetame noorte tööhõive algatuse pikendamist, aga meie arvates oleks enneaegne äh, hakata praegu äh, mingeid kohustusi võtma Äh, sellepärast et äh, programm käib kuni aastani kaks tuhat kaheksateist, selle rakendamine koha peal jätkub äh, ning programmi algja faasis kasutati ära väga palju vahendeid, eelrahastamine oli üks miljard, nagu mäletate. kõik need summad on täielikult välja makstud ning me arvame, et rakendusperioodi jooksul kasvab Äh, siis perioodil kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kaheksateist, nii et, et see on teema, millega võime finantsraamistiku vaheläbivaatamise käigus tegeleda ja meil ei ole vaja võtta siin mingeid kohustusi juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvesse. ja lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et toetame et seda, et me taastame maksed sellises ulatuses, nagu komisjon neid äh, välja pakkus oma eelarve eesnõus, meil on võimalus neid äh, Äh, arutada täpsemalt üheksateistkümnendal oktoobril, kui toimub maksetealane kohtumine ja samuti äh, hindame Euroopa Parlamendi ettepanekuid ja tahaksin tänada härra Fernandest selle eest, et ta eh, tegi ettepaneku, et eh, halduskulud ja haldustoetuse eelarveread taastatakse ka sellele tasemele, mis olid komisjoni algses ettepanekus ja mis puudutab ameteid, eh, siis mõned nädalad tagasi me arutasime seda teemat, komisjoni lähenemist sellele ja ma tahaksin rõhutada, et kui jutt on sellistest valdkondadest, kus meil on uued valdkonnad või kus ametid on saanud uusi ülesandeid, nagu näiteks rändevallas, siis me leiame, et mis tahes täiendavad vahendid peavad olema eraldi, eraldi sellest viiest protsendist ametikohtade vähendamisest asutustes. nii et kui me räägime ametitest, Frontexist, EASO-st ja Europolist, siis meie seisukoht on selline, et need ametid vajavad olulist tugevdamist ning neid ei tohiks siia viie protsendi piiri sisse arvata. mõne nädala pärast Äh, saadame teile siis ka äh, kirja eelarve täitmise kohta. Äh, selles kirjas hindame, kuivõrd nõukogu ja parlamendi ettepanekud on täidetavad ja jään ootama neid arutelusid, mis toimuvad kolmapäeval, kui komisjoni asepresident teil proua Georgieval on võimalus üksikasjalikult tutvustada eelarve eelnõu, mis meie arvates on väga hea näide sellest, kuidas Euroopa institutsioonid tulevad kokku ja leiavad kiired lahendused pakilistele küsimustele, nagu näiteks ränne. aitäh! aitäh. aitäh selle ülevaate eest. Te juhtisite tähelepanu mõningatele tundlikele teemadele. ma arvan, et eh, lisaks sellele hääletusele, mis meil siin komisjonis toimub ja kahtlemata ka täiskogul, eh, on samuti lepitus praegu väga oluline ning eh, arvestades eh, seda, et olukord eh, muutub kiiresti, võib-olla eh, on tõesti vaja teha veel korrektsioone. jah, nagu, nagu öeldud, eks me tuleme kokku ja arutame, et leida lahendusi ja need lahendused tuleb leida kiiresti, sellepärast et need küsimused, millega me peame tegelema, rändekriis näiteks, kutsub meid reageerima kiiresti ja konkreetselt eh, selleks, et eh, nüüd viie protsendi võrra ametite personali vähendada, et seda kohustust täita. Eh, meie jaoks on see õiglane eesmärk. kas härra Fernandes soovib veel sõna? ei. suur tänu, esimees vabandan äh, kohe, et ma oma sõnavõtuga ehk seda menetlust praegu aeglustan veidi ja tõesti see, mida komisjon praegu ette kandis, äh, on tõesti seotud äh, komisjoni ettepanekutega ning me arutame need ettepanekud intensiivselt läbi ja anname neile hinnangu. aga andke andeks tõesti, kui te juba seda ütlesite et äh, me sellega näitame, et Euroopa institutsioonid äh, on äh, olukorras, kus nad saavad kiiresti tegutseda, siis vaadake eelmise nädala komisjoni teatest. Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka komisjon liiguvad selgelt teotempos. Te ütlete väga õigesti siin, et maailma toiduprogrammi olukord on praegu selline, et liikmesriike palutakse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta vahendid eh, nii palju või nii kiiresti kui võimalik eh, ka koha peal eh, kättesaadavaks teha ja kui te vaatate siia juurde pandud tabelit, siis liikmesriikide keskmine, aga ka Euroopa Komisjoni poolt on septembri lõpus olukord praegu selline, et ei ole piisavalt eh, tehtud eh, maailma toiduprogrammide arvis, vähemalt mitte nii palju, kui vaja on. ja nüüd me vaatame, et eh, aasta lõpus vahendite kättesaadavus ebaproportsionaalselt tõuseb, aga muidugi pagulaste liikumine on ka seotud sellega, et olukord põgenikelaagrites, aga ka sealt väljaspoolt on muutunud väga oluliselt halvemaks ka sellepärast, et rahvusvahelistes programmides ei ole ette nähtud niivõrd palju vahendeid, et kogu seda olukorda kontrolli all hoida ja juhtida. ja sellepärast ei kutsu me siin mitte üles ainult liikmesriike, vaid ka Euroopa Komisjoni. kui me vaatame kahe tuhande neljateistkümnenda aasta arve eh, septembri keskpaika ja lõppu, nelikümmend seitse protsenti vahenditest vähem äh, on toiduprogrammile ette nähtud kui aasta tagasi. Äh, need aastased numbrid ei ole võrreldavad, sellepärast et äh, lihtsalt olukorra tõsidus on ebaproportsionaalselt suurem sel aastal väga, väga sageli me ütleme, et Euroopa institutsioonid ja meie menetlused ei oma selliseid vahendeid, et kiiresti ja proportsionaalselt kriisile vastata. ja härra esimees, siin eelarvemenetluses peame me ka äh, nendes küsimustes äh, olulisemalt diskuteerima. sama kehtib ka selle kohta, et siinsamas dokumendis on öeldud, et neli miljardit eurot on puudu vahenditest, et tagadi humanitaarabi äh, humanitaarkriisis Süürias kaks tuhat viisteist. liikmesriigid ja ka Euroopa äh, Liit peavad äh, võtma kohustuse vähemalt poole sellest rahast välja maksta. Need on aga arvud, mis on kaks tuhat viieteistkümne jaoks ette nähtud, kahe tuhande kuueteistkümnendasse aastasse me pole üldse jõudnudki veel. ja nüüd äh, siin me peame tõesti ütlema, et äh, teeme kiirmenetluse korras. Need arvud näitavad, et need on vastuolus sellega, mis äh, nõukogu oma tarkuses Äh, lubas kiireloomuliselt äh, üks miljard eurot nimelt ja seetõttu ootame me huviga teie ettepanekuid ja siis peame me nõukoguga tõesti kiire menetlusega edasi minema, sellepärast et äh, talv seisab ees ja me oleme juba kaotanud liiga palju aega ja see võib meile kurjasti kätte maksta, aitäh. Merci, merci. suur tänu suur tänu selle meeldetuletuse eest äh, ja selle häirekella löömise eest, aga kuivõrd äh, proua Georgieva tuleb kolmapäeval kas äh, pärastlõuna alguses või hommikuistungi lõpus meie komisjoni tuleb, peaksime me rääkima temaga rändekriisist ja te võiksite välja tuua needsamad andmed, mille te tõite välja praegu sest et äh, me tõesti äh, peame vastama nii kiiresti kui võimalik äh, nende laagrite vajadustele Türgis ja Liibanonis, kui me seda ei tee, siis on tulemas uus rändevoog siia ja see tekitab väga tõsiseid probleeme ja me tõesti loodame, et riigi ja valitsusjuhid lõpuks ometi võtavad tõsiselt tekkinud olukorda äh, ja äh, me tuleme välja sellisest ähm, situatsioonist, kus tundub kodanikele, et me oleme täiesti võimetud aga mulle nüüd tundub, et me võime minna hääletuse juurde. kindlasti peame hakkama asju kontrollima ka elektrooniliselt ja seega ma teeksin ettepaneku, et teeme kõigepealt ühe proovihääletuse te olete ilmselt kõik äh, pannud hääletuskaardid masinasse juba. seega on äh, nüüd äh, hääletus avatud, proovihääletus. jõudsite kõik hääletada? kellelgi probleeme ei ole hääletuskaartidega? minu hääl on justkui nagu üle ei üllata teid ilmselt see, et mina siis ei hääleta. esimehe neutraalsus seda nõuab. kui äh, minu fraktsiooni oleks olnud vähem kohal, kui peab, siis ma oleks hääletanud, mis me siis me nüüd teeme, kuidas me minu häälest lahti saame? kolmkümmend viis äh, kolleegi hääletab ja tundub, et hääletusmasinad toimivad, nii et äh, kontrollhääletus läks hästi kõigepealt äh, osa kolm, halduskulud. me peame siis hääletama kompromisside üle, mis pannakse kõigepealt plokina hääletusele teatud muudatusettepanekute osas, aga esitati hääletustaotlus ja kui te olete nõus, alustame siis kompromissidest ja siis ähm, eraldi hääletused nende muudatusettepanekute osas, mis peavad tulema hääletusele, kui need on läbi hääletatud, siis võta, on need äh, ülemuslikud kompromissi osas. ma paneksin hääletusele esimese kompromissi jagu kolm, rubriigid üks kuni neli, haldus ja teadusuuringute toetus, kes toetab kompromissi? tõstke kätt, palun. vastu? erapooletud? see muudatusettepanek on vastu võetud. teine plokk rubriigid äh, viis kuni kuus, hääletusele poolt. vastu. erapooletud. kompromiss number kaks on samuti vastu võetud. nüüd eraldi hääletused A kolm null üks null kolm eelarverida, A kolm null kolm null üks, esimene muudatusettepanek proua Kresslelt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud eelarverida XX null üks null kaks üksteist null neli, XX null üks null kaks üksteist, muudatusettepanek Intalt äh, kuus kuus null kaks poolt, vastu. kontrollime palun, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. hääletus on vastu võetud üheksateist poolt, kuusteist vastu. härra Sarvamaa muudatusettepanek Eh, langeb ära, sest kompromiss võeti vastu. ei, siiski esimees parandab, kompromiss, mis katab muudatusettepanekut, sotsiaaldemokraadid eh, seitse tuhat nelikümmend seitse, eelarvereas null seitse null kaks null üks ja härra Sarv oma muudatusettepanek eh, numbriga neli tuhat kolmsada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud. see kompromiss muudatusettepanek on vastu võetud. see tähendab seda, et järgmine muudatusettepanek langeb ära, kuivõrd kompromiss võeti vastu ja nüüd kolmkümmend kaks, null üks, null viis, kakskümmend üks, ITRE viis tuhat kakssada üheksakümmend, muudatusettepanek poolt. vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek eh, eelarvereas kolmkümmend kaks null üks null viis kakskümmend kolm ITRE viis tuhat kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarverida kakskümmend üks null üks null neli null neli. Ferreira muudatusettepanek eelarvekomisjonist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Läheme nüüd edasi. märkused, osa, eelarveide kakskümmend üheksa, null üks, null neli, null üks, muudatusettepanek Ferreiralt, poolt vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. eelarverida üheksateist, null üks, null neli, null üks. Gonzales Penjaselt poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. eelarverida kuusteist, null kolm, null kaks, null neli, Moodilt ja Howitilt poolt vastu. kontrollime palun. elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. Läheme edasi, eelarverida A kolm null üks null üks S null kaks null kaks Kressli poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. kolm üks null üks null seitse null üks Zuberilt poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud eelarverida XX null üks, muudatusettepanek kuuelt, seitse tuhat nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuleme nüüd reservide juurde kolm, kaks, null, üks, null, viis, kakskümmend kolm, roheliste muudatusettepanek seitse, seitse, seitse, neli, null poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend null üks, kolmteist null üks, eelarvekomisjonilt neli tuhat kolmsada kümme, proua Kreslilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarverida kakskümmend neli null üks null seitse, A kolm null üks null üks null üks, proua Kreslilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sellega oleme siis läbi hääletanud halduskulud jaos kolm. Läheme edasi agentuuride ja ametite juurde samamoodi nagu enne teeme, äh, hääletame plokke läbi kõigepealt äh, ehk siis kompromissid ja pärast seda on siis eraldi hääletused. kõigepealt esimene plokk. mille eesmärgiks on siis ähm, eelarveprojekt taastada poolt vastu, erapooletud. see kompromiss on vastu võetud. nüüd teine osa, teine plokk. hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, poolt vastu. ei saanud täpselt aru. palun kontrollime. elektrooniliselt hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud nüüd aga eraldi hääletused. eelarverida kaheksateist null kaks null kolm, kaheksateist null kaks null kolm null üks, kaheksateist null kaks null kolm null kaks äh, Frontex poolt. vastu. kontrollime. nimeline hääletus, hääletus on avatud see muudatusettepanek on tagasi lükatud kaheksateist äh, vastu häält viieteistkümne poolthääle vastu. seitseteist null kolm kümme. muudatusettepanek nelikümmend kuus kakskümmend poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist null kaks null kolm. ECR fraktsioonilt kaheksa tuhat kakssada poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist null kaks null neli ECR-ilt kaheksa tuhat kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend null kaks null seitse eelarverida ECR-ilt kaheksa tuhat kakssada kuus poolt, vastu erapooletud see on tagasi lükatud. Läheme edasi, reservid. kaksteist null kaks null kuus eelarverida, muudatusettepanek Kiigoldilt, neli tuhat nelisada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. Läheme edasi märkuste juurde, eelarverida null neli null kolm üksteist naisõiguste komisjonilt kuus tuhat üheksa number poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. null neli, null kolm, kaksteist, kuus tuhat kakskümmend viis Naisõiguste komisjonist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neli tuhat kaks on läbi hääletatud koos eelmisega ja nüüd eelarverida null kuus null kaks null kolm null kaks muudatusettepanek äh, neli tuhat ükssada kolmkümmend kuus härra Negreskult poolt vastu erapooletud see on tagasi lükatud edasi kaksteist null kaks null viis kõigepealt äh, majanduskomisjoni ettepanek poolt vastu. erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, seitse, viis, kolm, kaheksa ja seitse, null, kolm, üheksa on kaetud, edasi ALDE kaheksa tuhat kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud eelarve neli tuhat ükssada viis härra Allilt, see on ka kaetud eelmise muudatusettepanekuga, aga ilmselt läheb äh, sellega samamoodi, nii et hääletusele ei pane. kolm, kaks, null, kaks, kümme. Itrelt viis tuhat kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist null kaks null kolm rohelistelt seitse tuhat seitsesada kaheksateist poolt. härra Tarand vastu. erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist null kolm null kaks. Äh, liibe komisjonid viis tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa poolt. vastu. erapooletud vastu võetud. naise õiguste komisjon kuus tuhat kakskümmend üks, kaheksateist null kolm null kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd eelarve neli tuhat kolmsada kuuskümmend üks on kaetud juba ja edasijärgmine eelarve rida kolmkümmend kolm null kaks null üks kuus tuhat kolmkümmend kolm muudatusettepanek, see ka ei tule hääletusele, sellepärast et esimene plokk selle katab ära. sellega on ka agentuuride ja ametite osa läbi hääletatud. Läheme nüüd edasi rubriigi üks A juurde, palun. sama lugu sellega, nii nagu enne kõigepealt eh, siis võtame kompromissmuudatusettepanekud, mis on pandud plokkidesse ja pärast seda vaatame läbi muudatusettepanekud, äh, mis lähevad eraldi hääletusele. kõigepealt esimene allplokk, millega äh, taastatakse siis äh, eelarveprojekti arvud poolt, vastu, erapooletud. see plokk on vastu võetud. teine plokk hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas, hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme nüüd siis äh, eraldi hääletuste juurde kõigepealt null üks, null üks, null neli, kaks muudatusettepanekut, kuuelt äh, seitse tuhat nelisada viisteist ja eelarve neli tuhat kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud null üks, null kaks, null üks, kolm muudatusettepanekut, identsed, FTD-lt, kuuelt, Isonilt, poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek, need on tagasi lükatud. null üks, null neli, null kuus, EFTD-lt seitse tuhat kaheksasada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud null kaks, null kaks, null kaks. kuuelt poolt, vastu. erapooletud. see on tagasi lükatud. eelarveid on null kaks, null neli, null kaks, null kolm, kuuelt poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud nüüd kaks identset muudatusettepanekut on null neli, null kaks, kuuskümmend viis ja null neli, null seitse eelarveread muudatusettepanekud kuuelt ja eelarvekomisjonilt poolt. vastu. erapooletud. Need kaks muudatusettepanekut on tagasi lükatud. edasi null neli, null kolm, null üks, null üks kuuelt muudatusettepanek poolt. vastu erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud, ECR kaheksa tuhat kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, null neli, null kolm, null üks, null viis ECR-ilt poolt, vastu, erapooletud see muudatusettepanek on tagasi lükatud null neli, null kolm, null üks, null kuus EFTD fraktsioonilt. poolt, vastu, erapooletud. muudatusettepanek on tagasi lükatud, null neli, null kolm, null üks, null kaheksa EFTD-lt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud null neli, null kolm, null kaks, null üks e CCR fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud muudatusettepanek on tagasi lükatud null kuus null kaks null viis EFTD-lt poolt vastu erapooletud see muudatusettepanek on tagasi lükatud kaksteist null kaks null üks kaks identset muudatusettepanekut EFTD-lt ja eelarvekomisjonilt poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist null neli null üks, eelarve poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud viisteist null kaks null kaks, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud reservid kaksteist null kaks null kolm. esimene muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. Econ kuus tuhat kolmsada viis langeb ära sest me võtsime vastu sotsiaaldemokraatide muudatusettepaneku, sama lugu on eelarve nelja tuhande neljasaja üheksakümne neljandaga, järgmine eelarverida kolmkümmend kaks null viis null üks null üks, eelarvekomisjoni ettepanek on tagasi võetud, edasi kolmkümmend viis null viis null üks null kaks eelarverida, roheliste muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud edasi, eelarvekomisjoni muudatusettepanek on tagasi võetud. Läheme edasi. eelarverida null üks, null kaks, null üks, eelarve neli tuhat kolmsada üheksakümmend, aga sellega on selline lugu, et äh, me võtsime juba sõna selles küsimuses nii-öelda. nimelt äh, see on kaetud plokiga lükkasime ta tagasi. null kaks, null üks, null kuus, null üks järgmisena eelarve poolt, vastu, erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. null kaks, null kaks, null üks, esimene muudatusettepanek eelarvelt neli tuhat kolmsada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. eelarve neli tuhat kuussada kolmkümmend kaheksa, osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud. esimene osa on vastu võetud, teine osa on tagasi võetud. ja nüüd siis hääletusele kaks identset muudatusettepanekut, ALDE kaheksa tuhat seitsekümmend üheksa, eelarve neli tuhat ükssada seitse. Need kaks muudatusettepanekut, nagu ma ütlesin, on identsed. aga siia on äh, välja, siin on välja pakutud uus sõnastus. seda ma ei hakka ette lugema, poolt. vastu. erapooletud. Need muudatusettepanekud on vastu võetud. järgmisena naisõiguste kuus tuhat poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud kuue, seitse tuhat kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve neli, kolm, üheksa, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud majandus kuus tuhat kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarveid on null kaks, null kaks, null kaks, esimene muudatusettepanek kuuelt äh, seitse tuhat kakssada kuuskümmend kolm, sellel on ka välja pakutud uus sõnastus, poolt, vastu, erapooletud kontrollime. elektrooniline hääletus, vabandust, aga ei olnud lihtsalt hästi näha. hääletus on avatud. hääletus on suletud. muudatusettepanek on tagasi lükatud ähm, eelarve neli, kolm, üheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud see muudatusettepanek on tagasi lükatud, naisõiguste kuus tuhat üks poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus on avatud. suletud. tagasi lükatud kaheksateist vastu, ainult viieteistkümne poolthääle vastu, kaks kolleegi jäid erapooletuks. edasi, eelarverida null kaks, null kolm, null üks, eelarve neli tuhat kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. eelarve nelikümmend kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. eelarverida on null kaks, null kolm, null kaks, null üks. naisõiguste komisjon kuus tuhat kaks, muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. null kaks, null neli, naisõiguste komisjon kuus tuhat kolm, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, null kaks, null neli, null kaks, null kaks, FAM kuus tuhat neli poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. null kaks, null neli, null kaks, null kolm, FAM kuus tuhat viis poolt, vastu kontrollime. häält on avatud. hääletus on suletud. muudatusettepanek on tagasi lükatud, viisteist poolt, kaheksateist vastu, kaks erapooletut. edasi null kaks, null neli, null kolm, null üks, eelarve neli tuhat ükssada nelikümmend seitse poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. null neli, null kolm, null üks, null kolm identsed kaks muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt ja eelarvekomisjonilt poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. sama eelarverida, FAM kuus tuhat seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sama eelarve rida e, tööhõivekomisjon kuus tuhat kakssada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, see muudatusettepanek on vastu võetud. null neli, null kolm, null üks, null neli eelarverida, eelarvekomisjoni muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, muudatusettepanek on tagasi lükatud, neli tuhat kakssada kuuskümmend kuus eelarvelt poolt, vastu, erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud eelarveid on null neli, null kolm, null üks, null viis, eelarve neli tuhat ükssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. edasi, identsed kaks muudatusettepanek, FAM kuus tuhat kakskümmend neli ja eelarve neli tuhat üks poolt, vastu. kontrollime elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. viisteist poolt kaheksateist vastu. null neli, null kolm, null üks, null viis poolt. vastu erapooletud, muudatusettepanek on vastu võetud. null neli, null kolm, null kaks, null üks, neli tuhat kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud, eelarverida null neli, null kolm, null kaks, null kolm, eelarvelt neli tuhat ükssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud see muudatusettepanek on tagasi lükatud. tööhõivekomisjoni kuus, kaks, null kaheksa muudatusettepanek, siin on ka suuline muudatusettepanek, mille on teinud raportöör poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja FAM kuus tuhat kaheksa poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. eelarveid on null kuus, null kaks, null üks, null üks, roheliste muudatusettepanek seitse tuhat seitse kakskümmend kaks on vast tagasi võetud, null kuus, null kaks, null üks, null kaks, transpordikomisjon viis tuhat kuussada üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarverida null kaheksa, eelarve neli tuhat seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, null kaheksa, null kaks, null üks, FAM kuus tuhat kümme poolt, vastu erapooletud. tundub, et tagasi lükatud. null kaheksa, null kaks, null kaks, null kaks, FAM kuus tuhat üksteist poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. null kaheksa, null kaks, null kaks, null kolm, eelarve neli tuhat kakssada kolmkümmend kaheksa on poolt. vastu. erapooletud vastu võetud null üheksa, null kolm, null kaks, eelarve neli tuhat ükssada kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, null kolm, null üks, eelarve neli tuhat ükssada nelikümmend kaks, poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud eelarve rida neliteist null neli null üks, eelarve neli tuhat ükssada nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Eloride viisteist null kaks null üks null üks, äh, Aldelt kaheksasada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sama Elore rida, FAM kuus tuhat kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viisteist null kaks null kolm, kultuurikomisjonilt viis tuhat kaheksasada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist null kolm, FAM kuus tuhat kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli, null kaks, null üks, eelarve neli tuhat ükssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa, null kaks, null üks, eelarvelt äh, neli tuhat viissada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, null kaks, null üks, null kaks, eelarve neli tuhat viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. eelarve kolmkümmend kaks, null kaks, null kaks, eelarve neli tuhat viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. ja sellega oleme lõpetanud rubriigi üks A hääletuse ja läheme nüüd rubriigi üks B juurde ja alustame kohe eraldi hääletustega. Eh, null neli, null kaks, kuuskümmend. kaks identset muudatusettepanekut. tööhõive kuussada, kuus tuhat kakssada nelikümmend kolm ja rohelised seitse, seitse, kaks, kaheksa poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud rida null neli null kaks kuuskümmend üks, rohelised seitse, seitse, kolm, null. ja kes on poolt kõigepealt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rohelised seitse, seitse, kolm, üks kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, null neli, null kaks, kuuskümmend kaks, tööhõive kuus, kaks, null kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd null neli null kaks kuuskümmend neli noorte tööhõive algatus, kõigepealt kompromiss, mille on välja pakkunud raportöör kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? kompromiss on vastu võetud ja järelikult järgnevad muudatusettepanekud selle eelarverea kohta äh, langevad ära. ja nüüd rida null neli, null kuus, null üks eelarvekomisjon neli, neli, neli, seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? tööhõive kuus, kaks, kolm, üks. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? järgmine muudatusettepanek on tagasi võetud, nüüd rida null neli null kuus null kaks, tööhõive kuus kaks üheksa kolm, mis on sama eelarvekomisjoni neli neli üks kahega. jutt käib äh, ühest miljonist kuuekümnest tuhandest eurost, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kolmteist null kolm kuuskümmend kolm, kuue seitse kolm null üks ja see on sama eelarve neli kolm kaks neljaga. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? rida kolmteist null neli kuuskümmend, kuue seitse kolm null kaks, eelarve neli kuus null kuus. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, nüüd rida kakskümmend kaks, null neli, null kolm, null kaks, ahved viis, null kolm, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd reservid, rida kolmteist, null kolm, kuuskümmend, proua Kressle muudatus, eelar-, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. rida kolmteist null kolm kuuskümmend kaks, eelarvekomisjon neli kolm null seitse, proua Kresslelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida kolmteist null neli kuuskümmend, eelarvekomisjon neli null kuus kolm, Pelderilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, märkused, rida null neli, null kaks, kuuskümmend, eelarvekomisjon nelikümmend, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida null neli, null kaks, kuuskümmend neli, kuues, seitse, kaks, seitse, kolm ja eelarve neli, neli, null seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud me kontrollime seda elektrooniliselt, kõik ei tõsta korralikult käsi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kahekümne kolme häälega üheteistkümne hääle vastu. sama rida on FAM kuus tuhat kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sama rida, eelarvekomisjon neli, kaks, neli, seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. eelarvekomisjon neli, kaks, kuus, viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, nüüd rida null neli null kuus null üks, eelarvekomisjon neli neli seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. rida null kuus, null kaks, null üks, null neli, rohelised seitse, seitse, kaks, neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. rida kolmteist, null kolm, kuuskümmend, eelarvekomisjon neli, kolm, null kuus, proua Kressel, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud rida kolmteist null kolm kuuskümmend kaks, eelarvekomisjon neli kolm null seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. rida kolmteist null kolm kuuskümmend kolm kuues seitse kolm null üks ja eelarvekomisjon neli kolm kaks neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. rida kolmteist null kolm kuuskümmend neli null üks kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida kolmteist, null neli, kuuskümmend kuue, seitse, kolm, null kaks. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see muudatus on tagasi lükatud. ja sama rida, eelarvekomisjon neli, kuus, null kuus, kes on poolt vastu, erapooletud. see muudatus on tagasi lükatud. nüüd oleme lõpetanud rubriigi üks B hääletuse ja läheme rubriigi kaks juurde. ja vastavalt eelnevalt kokku lepitud menetlusele panen nüüd hääletusele kaks plokki kompromissidega. esimene plokk Eh, millega taastatakse summad, mis olid eelarve eelnõus. kes on poolt? vastu? erapooletud? see plokk on heaks kiidetud, teine plokk, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. ja nüüd läheme eraldi hääletuste juurde. eelarverida null viis, null kaks, null kolm, roheliste seitse, seitse, kümme, kes on poolt? vastu? vabandust, aga me peame kontrollima elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see muudatus on tagasi lükatud kaheksateist häält kuueteistkümne vastu. nüüd rida null viis, null kaks, null kaheksa, üksteist, kuue muudatusettepanek seitse, kaks, kaheksa, viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud rida null viis, null kaks, null kaheksa, kaksteist, eelarve neli, neli, kolmkümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sama rida, sotsiaaldemokraadid seitse, null, kolm, kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? see muudatus on tagasi lükatud. rida null viis, null kaks, kaksteist, null kaheksa, sotsiaaldemokraadid seitse, null kolm, kolm, kes on poolt? vastu? me kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud kakskümmend üheteistkümne vastu. null viis, null kaks, kolmteist, null üks, rohelised seitse, seitse, null kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? muudatus on tagasi lükatud. rida null viis, null kolm, üksteist, eelarve neli, kolm, kuus, üks, härra Sarvamaalt, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud rida null viis, null kaheksa, kaheksakümmend, rohelised seitse, seitse, üks, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud rida null seitse, null üks, null neli, null üks, kuues, seitse, kaks, kaheksa, üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. rida üksteist null kolm null kolm, kuues, seitse, kaks, üheksa, seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. härra Ferreira muudatusettepanekut tabab sama saatus, rida üksteist, null kolm, null kolm, kuues, seitse, kaks, üheksa, üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. rida üksteist null kuus kuuskümmend kuue muudatus seitse kaks üheksa kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida üksteist null kuus kuuskümmend kaks null üks kuue seitse tuhat kolmsada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida üksteist null kuus kuuskümmend viis, eelarvekomisjon neli neli viis viis. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nüüd reservid, rida null viis null kolm null üks kümme, eelarvekomisjon neli neli üheksa kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud nüüd märkused, rida null viis, null kaks, null viis, üheksakümmend üheksa, Agri viis, neli, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rida null viis, null kaks, kaksteist, üheksakümmend üheksa, esimene muudatus Agri viis, neli, kaks, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja eelarve neli, null, neli, üks, kaks, teda tabab sama saatus. nüüd rida on null viis, null kolm, null üks, null üks, NV kuus, üks, neli, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida null viis, null kolm, null üks, kümme, eelarvekomisjon neli, neli, üheksa, kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sama rida, rohelised seitse, seitse, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida null seitse, null kaks, null üks, kõigepealt sotsiaaldemokraadid seitse, null neli, seitse. ai, see on juba kompromissiga kaetud ja järgmine on samuti kaetud, siis rida null seitse null kaks. härra Tarand, palun. Sorry, ma vabandan, esimees, mulle oli tunne, et see äh, härjavõitlus äh, võeti vastu või? kontrollime. Le, le, votre amendement 77 Äh, see muudatusettepanek lükati tagasi. seitse tuhat seitsesada kaksteist, kas soovite kontrollida? ei, see lükati tagasi. null seitse, null kaks, null üks on kaetud. ahah, soovite kontrolli, hääletus on alanud niisiis, me kontrollime seitse, seitse, üks, kaks härjavõitlust. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kuueteistkümne häälega viieteistkümne vastu ma vabandan, ma tõesti ei näinud, ütleb esimees. niisiis null seitse, null kaks, null üks on kaetud nüüd null seitse, null kaks, null kaks, eelarvekomisjon nelikümmend, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud rida kuus, seitse, null, kolm, Agri viis, neli, kaks, viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? härra Sarvamaa soovib, et me kontrolliksime äh, null viis, null kolm, kümme, samal leheküljel. niisiis kontrollime nimelise hääletusega, hääletus on alanud. neli, neli, üheksa, kolm, null viis, null kolm, null üks, kümme, seda eelarverida kontrollime rida null viis, null kolm, null üks, kümme ja eelarvekomisjoni muudatus neli, neli, üheksa, kolm. hääletus on alanud. Eh hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud kahekümne, kakskümmend häält viieteistkümne vastu. ja kui te soovite veel kontrollida midagi, siis palun nõudke seda kohe pärast seda, kui me oleme hääletanud. ja selle rubriigi hääletuse oleme nüüd lõpetanud, sest et eelarve neli null neli kaks on identne ja ka see on siis tagasi lükatud. ja sellega oleme lõpetanud rubriigi kaks hääletuse sur la rubrique 3. Rubrique 3. Nüüd? kas jätkame? me peame pool seitse lõpetama, aga me võiksime siiski rubriigi kolm veel ära hääletada, kas olete nõus? niisiis, rubriik kolm. kõigepealt on meil siin kolm plokki, mis on kompromissi tulemused, esimene plokk, panen selle hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine plokk, panen hääletusele, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eraldi hääletused, mida kompromissid ei katta rida seitseteist null neli null üks, eelarve neli kuus kaks neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? Envi kuus üks kaks neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud eelarverida kaheksateist null üks null kuus null üks, eelarve neli viis null kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. rida kaheksateist, null kaks, null üks, null üks, eelarve neli, viis, null üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida kaheksateist, null kaks, null üks, null kaks, eelarve neli, neli, üheksa, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud rida kaheksateist, null kaks, null üks, null kolm, eelarve neli, kuus, kaks, seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. rida kaheksateist, null kaks, null üks, null neli, kuues, seitse, kolm, üks, kaheksa ja eelarve neli, neli, üheksa, kuus. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud rida kaheksateist null kaks null kaheksa, eelarve neli kolm kolm kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rida kaheksateist null kolm null kolm, eelarve neli kuus kolm kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see muudatus on tagasi lükatud kaheksateist, null kaks, null üks, null neli nüüd, äh, sotsiaaldemokraadide muudatus seitse, null neli, kuus, kes on poolt, kes on vastu. mulle tundub, et lükati tagasi, aga kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud see on tagasi lükatud kakskümmend kaks häält üheteistkümne vastu ja kaks erapooletut. nüüd äh, AMIF, read kaheksateist null kolm null üks null üks, kaheksateist null kolm null üks null kaks, kaheksateist null kolm null üks null kolm, kaheksateist null kolm null üks null neli, kaheksateist null kolm null üks null viis. panen need hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kodanike algatus kaheksateist null neli null üks null üks ja kaheksateist null neli null üks null kaks, AFCO kuus viis kuus null, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud. ja järgmine langeb ära. nüüd märkused. rida null üheksa null viis null viis, kultuurikomisjon viis kaheksa null seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, heaks kiidetud, rida viisteist null neli null üks, kultuur viis kaheksa neli kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud, rida kuusteist null kolm null üks null kaks, AFCO kuus viis viis null, kes on poolt? vastu, erapooletud heaks kiidetud rida kuusteist null kolm null neli, eelarvekomisjon kolmkümmend nelikümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. rida seitseteist null kolm null üks, alt kaheksakümmend seitsekümmend viis ja suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud rida seitseteist null neli null üks, eelarve neli üks neli kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. rida seitseteist null neli null kaks kuue seitse kolm kaks viis ja eelarve neli kuus kaks viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud rida seitseteist null neli null kolm eelarve nelikümmend kuuskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle näib, et lükati tagasi, aga kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud kaheksateist häält seitsmeteistkümne vastu, vabandust. rida seitseteist null neli null neli kuue seitse kolm kaks seitse, eelarve neli kuus kaks kuus. identsed muudatused, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rida kaheksateist null kaks null üks null üks, kõigepealt äh, FAM kuus null üks neli, kes on poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks häält üheteistkümne vastu, kaks erapooletut sama rida, kaks identset muudatust, kuue, seitse, kolm, üks koos ja eelarve neli tuhat viissada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Need mõlemad on tagasi lükatud, nüüd rida kaheksateist null kaks null üks null kaks, kõigepealt eelarve neli, neli, üheksa, seitse, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. eelarve neli null viis seitse, kes on poolt? kes on vastu? ja me kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud kakskümmend poolthäält, neliteist vastuhäält, üks erapooletu sama rida, kuues, seitse, kolm, üks, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sama rida, eelarve neli, neli, üheksa, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida kaheksateist, null kolm, null üks, null üks, kõigepealt FAM kuus, null neli, üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuue, seitse, kolm, üks, üheksa, eelarve neli, kolm, kolm, üks. Need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud Need kaks on tagasi lükatud, rida kaheksateist null kolm null üks null kaks, eelarve neli viis null neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida kaheksateist null neli null üks, eelarvekomisjoni muudatus neli üks üks viis härra Pöögelt ja siin on ka suuline muudatusettepanek, teil on tekst olemas, kes on poolt? vastu? erapooletud heaks kiidetud. rida kolmkümmend kolm, null kaks, null üks, eelarve nelikümmend viis, üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? FAM kuuskümmend, kakskümmend kolm ja kuue, seitsekümmend neli, null seitse ja eelarve nelikümmend viis, üheksakümmend kuus, need kõik on identsed ja panen nad hääletusele, kes on poolt? vastu kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist häält viieteistkümne vastu. niisiis, need muudatused on tagasi lükatud. rida kolmkümmend kolm, null kaks, null kaks, FAM kuuskümmend, nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. rida kolmkümmend kolm, null kolm, null üks. FAM kuuskümmend, kakskümmend kuus ja eelarve neli tuhat kolm. Need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on heaks kiidetud ja kallid kolleegid, me oleme püsivas tempos eh, edasi läinud, ma arvan, et sellega võime täna lõpetada ning jätkame oma tööd homme hommikul. ja siis hääletame rubriiki neli. kas keegi soovib sõna? mitte keegi. seega on koosolek peatatud kuni homme hommikul kella üheksani niisiis homme hommikul kell üheksa siinsamas saalis. Bon, ben ça va.